küsimust Euroopa Liidu jätkuva toetuse kohta laste haiguse väljajuurimiseks, mille on esitanud Linda McEwan ja üheksa parlamendisaadikut üheskoos. alla kirjutanud on sellele nelisada neli kolleegi, mis tähendab seda, et enamus parlamendi liikmetest ja vastavalt kodukorra artiklile sada kolmkümmend kuus ähm, pannakse see tänase osaistungjärgu protokolli juurde koos allakirjutanute nimedega ja saadetakse siis nendele kellele